ja me võime edasi minna hääletamise juurde. Äh, kõigepealt äh, viis resolutsiooni ettepanekut Tiibeti kohta, eelkõige nunnade ja munkade enesesüütamise juhtumid. Äh, nimeline hääletus. hääletame resolutsiooni tervikuna, palun hääletamine lõppenud ja tulemus on selge, vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt kuus resolutsiooni ettepanekut Bahreini kohta, meil on jällegi ühisresolutsiooni ettepanek, hääletame resolutsiooni tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud ja Rafaan Nasheedi juhtum Süürias. jällegi nimeline hääletus, resolutsiooni ühisettepanek tervikuna hääletusele, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja eh, ilmselgelt enamusega vastu võetud mõned äh, teadaanded äh, tšehhi keeles. suur tänu. nüüd äh, jõuame